Okay, colleagues, if people can start take- lugupeetud kolleegid, palun istuge oma kohtadele. meil on väga palju osalejaid siin koosolekul ja tulemas on ka väga suur hääletus, ajalooline hääletus, sest esimest korda kolm komisjoni siin äh, teevad koostööd äh, kaasotsustamismenetluse raames äh, väliskomisjon, arengukomisjon ja eelarvekomisjon nii et see on väga oluline vald-, teema, meil on kolm kaasraportööri selle teema jaoks. kas ma saan alustada meie ühise koosolekuga, väliskomisjoni, arengukomisjoni, eelarvekomisjoni ühise koosolekuga. meil on ainult neli asja meie päevakorras. esimene äh, päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine kas me saame võtta päevakorra vastu, aitäh. mul ei ole mingisuguseid äh, teadaandeid punktis kaks, aga teil on viimase, äh, viimaste koosolekute protokollid kahekümne kaheksanda veebruari ja kaheksanda märtsi protokollid ja kui teil on mingisuguseid märkusi protokollide kohta, siis palun andke sekretäriaadile teada ja kui te ei ole koosoleku lõpuks seda teinud, siis loetakse need protokollid kinnitatuks. ja kas me saame nüüd minna kiirelt neljanda päevakorrapunkti juurde, Euroopa Säästva Arengu Fondi EFSD ning Euroopa Säästva Arengu Fondi tagatise ja Euroopa Säästva Arengu tagatisfondi loomise. ja Äh, kas on õige see, et äh, kaasraportöörid ei soovi sõna võtta, nii et saame väga kiiresti hakata hääletama, aga enne kui me hakkame hääletama, tahaksin tervitada erikülalist Lord Marlandit, kes äh, istub siin tagaosas, ta on rahvaste ühenduse investeerimisnõukogu esimees, väga teretulnud meie äh, Äh, koosolekule, aitäh, et tulite siia. ja jätkame nüüd hääletamisega, enne kui ma alustan hääletamist, äh, sooviksin kontrollida, et kas hääletusmasinad toimivad. palun, äh, ma avan hääletuse, palun vajutage ükskõik millist nuppu. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kõik ei ole veel hääletanud palun kontrollige, kas teie hääletuskaardid toimivad. neli inimest ei ole veel hääletanud. kui te tahate tagada seda, et teie hääletus registreerutaks, siis äh, palun äh, kontrollige. seitsekümmend üheksa hääletajat on praegu. proua Toia, kas teie ma-, masin ei toimi? ühe inimese masin ei toimi või ei toimi tema, ei ole ta kaarti sisse pannud, üks äh, inimene ei ole hääletanud, kui te olete sellega rahul, siis mulle sobib, nii et lõpetame hääletuse ja siin on näha tulemused. nii et kõigi äh, hääletusmasinad toimivad, saame hakata hääletama. meil on äh, tegemist pika hääletusega. palju meil kompromisse on? kakskümmend kaks kompromissi. kakskümmend viis kompromissi, palun, vabandust. ja Need on teile antud, et äh, hääletus oleks lihtsam. aitäh raportööridele, et andsite meile ka äh, kompromissid, nii et hääletame äh, muudatus seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja jätkame järgmisel leheküljel. suuline muudatusettepanek autorilt, äh, mis puudutab äh, muudatusettepanekut sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud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 kas me kon-, saame kontrollida seda? hääletame äh, uuesti elektroonilised muudatusettepanekud kakssada kakskümmend üks, ma arvan, et see on äh, vastu võetud, aga kontrollime. hääletamine on nüüd lõppenud, on vastu võetud suure häälteenamusega, palun äh, tõstke kätt, sest muidu ma ei näe, siin on, see on väga suur ruum, et ma ei näe, kuidas te hääletate. muudatusettepanek, seda ei ole vaja hääletada, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanekut kakssada kakskümmend viis, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend üks, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud eelarve kontrolli komisjoni ettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga võime kontrollida, kontrollime seda neljateistkümnendat, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud, teil oli õigus, et me seda kontrollisime. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu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 muudatusettepanekud sada üheksakümmend kuus ja kakssada seitsekümmend kolm koos äh, hääletusele. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut kakssada seitsekümmend üks, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakssada seitsekümmend neli, kes on poolt? vabandust, siiski, seda ei ole vaja hääletada. kolmkümmend üheksa, seda ei ole samuti vaja hääletada. kompromiss kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätame nüüd ühe lehekülje vahele ja lehekülg kümme minu hääletusnimekirjas, suuline muudatusettepanek üks kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime. kontrollime suulist muudatusettepanekut number üks, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kont kuusteist, kont kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmsada kaheksakümmend üks, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kolm väga keerukad selgitused on siin selle kohta, kuidas me peaksime hääletama. ja ilmselt ikka hääletame, nii et äh, hääletame siin ka äh, muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud endiselt pärast. kakssada üheksakümmend neli koos äh, suulise muudatusettepanekuga autoritelt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ja kontrollime seda kakssada üheksakümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? palun hääletage, hääletamine on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu? nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime uuesti, kakssada üheksakümmend viis, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime kolmsada seitse, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud, vastu võetud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmsada üheksa, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmsada kaksteist, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada äh, kolmteist. kes on poolt, kes on vastu? erapooletud? kontrollime kolmsada kolmteist, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmsada kakskümmend üks, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt, seda ei ole vaja hääletada. kolmsada kakskümmend poolt vastu, erapooletud, ta, kontrollime kolmsada kakskümmend hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? annan teile veel aega. kas kõik on nüüdseks hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend neli, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, ta, kontrollime kolmsada kakskümmend kolm hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, hääletus on alanud, kolm, kaks, viis. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolm, kaks, kuus eh, poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima. kolmsada kakskümmend kuus. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. viiskümmend kuus poolt, viiskümmend seitse, vabandust, eh, heaks kiidetud, viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada kakskümmend üheksa, kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend seitse ja kolmsada kolmkümmend üheksa koos, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. eelarve kontroll kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuusteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. eelarve kontroll kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada kuuskümmend neli langeb ära, kolmsada kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kolmsada kuuskümmend viis. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend viis kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmsada seitsekümmend kuus ja nelikümmend kaks eelarve kontrolli eh, komisjonilt koos, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend kolm eelarve komisjon poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletut. kontrollime neljakümne neljandat, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on läbi. heaks kiidetud ühe häälega. tõesti, tulemused on äh, üksteisele väga lähedased. nelikümmend 40 viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime neljakümne viiendat eelarve komi-, äh, kontrollikomisjonilt. kas hääletus on alanud, hääled äh,, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja heaks kiidetud? kolmsada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neljakümmend kuus poolt vastu ja erapooletud heaks kiidetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud heaks kiidetud. nelikümmend kaheksa eelarve kontrolli komisjonilt poolt, vastu ja erapooletud heaks kiidetud. kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmesaja kaheksakümnendat, hääletus on alanud. So on 380, has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. eelarve kontroll nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? nüüd on hääletus läbi, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seejärel kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksakümmend kolm ja üheksakümmend neli, üheksakümmend viis koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksakümmend seitse hääletusel alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. härra Teeva üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolm muudatus. ei, kuhu nüüd? või nüüd lähme edasi, sada kolm sada kolm, see ei olnud päris selge, aga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime neljandat. hääletus on alanud. Vote is open. hääletus on endiselt äh, avatud, kas kõik on hääletanud, nüüd on lõppenud, heaks kiidetud. sada üheksa poolt, vastu erapooletud, peame kontrollima, sada üheksa hääletus on alanud. Has everybody kas kõik on hääletanud? sada üheksa ja endiselt, kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus on sellega lõppenud. tagasi lükatud suure enamusega. vabandan. tundub, et kõik väsivad kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Läheme edasi järgmisele leheküljele, sada üksteist ja sada seitsekümmend kaks koos, poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima, hääletus on alanud. sada üksteist ja sada seitsekümmend kaks koos. kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kuus ja kakskümmend, ei, üks hetk ütleb esimees. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kas kontrolliksime? Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada seitsekümmend neli lisaks poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. kas nüüd tuleb hääletada seda, küsib esimees, ei. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kaheksa. ei langeb ära, sada kaheksateist. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kümme, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. eelarve kontrollikomisjon neli ja sada kakskümmend koos poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on alanud. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. peame kontrollima, öeldakse mulle. palun, sada kakskümmend üks, hääletus on alanud jah, võib-olla mõned käed äh, kerkisid natukene hiljem. kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. Has everybody kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ma ei näinud Äh, palun uuesti, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu heaks kiidetud. sada kolmkümmend viis ja eelarve kontroll seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. sada kolmekümne viiendat ja eelarve kontrolli komisjoni seitsmendat, hääletus on alanud. kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud heaks kiidetud. sada kolmkümmend kuus vastu, erapooletud. ma ei näe, mida sotsialistid teevad, äh, poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima, sada kolmkümmend kuus hääletus on alanud. kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime saja kolmekümne kaheksandat, hääletus on alanud. Are people voting? The vote is closed. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. jah. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. sada nelikümmend üks ja sada nelikümmend kaks koos, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, sada, vastu, erapooletud. kontrollime saja neljakümne kolmandat, hääletus on alanud. Has everybody voted? kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. heaks kiidetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud eraldi hääletus sada nelikümmend kaheksa. esimene osa koos suulise muudatuse ettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud. sada nelikümmend üheksa, seda ei pea ka hääletama nagu eelmistki mitte. ja nüüd eelarve kontroll kaheksa, ei, ka selle katavad teised muudatused. sada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, kontrollime saja viiekümne esimest, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on nüüd äh, lõppenud ja heaks kiidetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kuuskümmend kolm poolt. ei, see oli ka suuline muudatusettepanek. sada kuuskümmend kolm koos suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud ja heaks kiidetud, sada kuuskümmend neli langeb ära. sada kuuskümmend viis nüüd poolt, vastu erapooletud. uuesti palun sada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, peame kontrollima. sada kuuskümmend viis, hääletus on alanud. kas need on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime saja kuuekümne kuuendat, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. heaks kiidetud. eelarve kontroll kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime uuesti. hääletus on alanud. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kas saaksime ka seda kontrollida, palun, sada kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud. Has everybody, has everybody kas kõik on hääletanud, kes seda soovisid teha, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud nüüd on peaaegu läbi, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, heaks kiidetud äh,, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seal seitsmekümne kaheksandat, hääletus on alanud. kas kõik hääletada soovinud on hääletanud, sada seitsekümmend kaheksa hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. lõplik hääletus komisjoni ettepaneku üle koos muudatustega, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Everybody voted. kas nüüd on kõik äh, hääletada soovinud, ka hääletada saanud, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud suure enamusega ja õnnitlused kolmele kaasraportöörile, palju õnne! aga head kolleegid, ärge veel ära minge, sellepärast et meil on veel üks hääletus. härra Frunzulika, te soovisite sõna? jah, ma tahaksin tänada kõiki saadikuid, kes täna kohal on ja kes hääletasid niivõrd olulises, olulise raporti küsimuses, see on ainulaadne mitte ainult seetõttu, et meil oli kolm raportööri esimest korda Euroopa Parlamendi ajaloos vaid samuti ka seetõttu, et tegemist on olulise vahendiga. Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fond, seda saab kasutada Euroopa Liit selleks, et parandada arengu Aafrika riikides, samuti Ida-Euroopa partnerlusriikides, kuid see on samuti väga oluline Euroopa Liidu välisasjade jaoks sellepärast et välisküsimustes me ju edendame ka stabiilsust ja arengut. see on oluline vahend samuti meie pehme äh, võimu edendamisel maailmas ning äh, Euroopa Liit peab jääma oluliseks äh, tegijaks maailma areenil, aitäh! ma loodan, et teised nõustuvad, nüüd aga oluline nimeline hääletus, tegemist on otsusega alustada läbirääkimisi nõukoguga, alustada triloogi siis ja meil on vaja seitsekümmend kahte häält, et, et see heaks kiidetaks, teeme seda elektrooniliselt. tegemist on triloogi avamisega nõukoguga, hääletus on alanud. Some people haven't voted yet. kõik ei ole veel hääletanud Please, this is an important vote. palun, palun, see on oluline, kui tahate triloogiga alustada, siis tuleb hääletada. vähemalt midagigi tuleks hääletada. kas kõik on nüüd hääletanud? Without card. ilma kaardita. He is voting in favor, he has a card, please put it in the. Teil ju on kaart, palun pange see nüüd masinasse. jah yeah.. üks tuli veel juurde, kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud ja näete, et enamus toetab triloogia alustamist. õnnitlused kolmele kaasraportöörile. kuna tegemist on niivõrd suure raportiga kolme komisjoniga, siis me peame kuidagi triloogi muutma hallatavaks ja esimehed teevad ka ettepaneku kindlasti selle kohta, kuidas jagada vastutust fraktsioonide ja komisjonide vahel. aitäh kõikidele, ilusat õhtut!